lugupeetud kolleegid, järgmine eh, teema meie päevakorras on eh, proua Andrikeene raport, see puudutab inimõigusi maailmas kahe tuhande üheksandal aastal ja Euroopa poliitikat selles valdkonnas. kõigepealt annan ma sõna raportöörile, tal on aega neli minutit, nii et proua Andrikeene, palun <laughs> proua president, räägiksin täna oma emakeeles, leedu keeles, ütleb äh, proua raportöör. proua kõrge esindaja, mul on äh, väga hea meel teid näha siin täiskogu saalis, äh, kuivõrd äh, see on väga oluline arutelu. nimelt äh, esimene inimõiguste alane ülevaade pärast Euroopa välisteenistuse loomist tänane raport ja resolutsioon, mis homme tulevad hääletusele äh,, rajanevad nõukogu ülevaatel inimõiguste kohta kahe tuhande üheksandal aastal ja meie tegutsemist selles valdkonnas. proua Ashton ei saa vastutada seega kõikide nende tegevuste osas, mis selles küsimuses, mis selles dokumendis on välja töö, toodud, kuivõrd aastal kaks tuhat üheksa ei olnud proua Ashton sugugi veel ehm, vastutav Euroopa välisteenistuse äh, tegutsemise eest. me mõistame väga hästi, milline vastutus teil täna on ja me anname Euroopa Parlamendina endast parima, et kõik ambitsioonid välispoliitika osas realiseeruksid. proua Ashton, aasta on möödunud nüüd Lissaboni lepingu rakendamisest ja see teenistus, mida te juhite, hakkas tööle kaks nädalat tagasi ma tahaksin saata kõikidele Euroopa Liidu institutsioonidele väga selge sõnumi Euroopa Parlamendina välja. Euroopa Parlament on öelnud, et uus äh, välisteenistus peab erilist tähelepanu pöörama äh, demokraatia kaitsmisele maailmas ning inimõiguste kaitsele igal pool maailmas. seda äh, tuleb arvesse pidada ka teenistuse üle, ülesehitamisel, inimõiguste üksus tuleb sinna luua. tuleb vältida seda, et inimõiguste ja demokraatia küsimus langeksid prioriteetide seast välja või et nad kadu-, kaoksid äh, välisteenistuse struktuurist. Euroopa Parlament oma raportis teeb ettepaneku luua siia teenistuse juurde eriesindajad, kes oleks siis eriesindajad inimõiguste osas äh, nad äh, saadetaks sinna, kus Euroopa Liidul ei ole diplomaatilisi esindusi. Need eriesindajad äh, peavad saama väga selge mandaadi inimõiguste kaitseks äh, nendes riikides, kuhu nad siis lähetatakse. ma pean väga oluliseks selliseid gruppe nagu Brüsseli grupp, kes on seda mõtet toetanud, raport, mis homme parlamendis on hääletusel me räägime selles raportis Euroopa Liidu äh, tegevusest, Euroopa Liidu poliitikatest äh, väga paljudes erinevates valdkondades, näiteks nagu surmanuhtluse keelustamine, laste õigused, terrorismivastane võitlus, naistevastase vägivalla võitlus, inimõiguste ülevaade antakse erinevate riikide kohta, usuvabaduse kaitse, jutuks on äh, raportis ka Euroopa Liidu tegevus rahvusvahelistes organisatsioonides nagu ÜRO, äh, Inimõiguste Nõukogu ning räägime ka äh, koostöös Kopenhaagi Internatsionaaliga. väga palju kolleege toetas seda raportit äh, välisasjade komisjonis selle raporti äh, poolt äh, hääletas enamus, mitte keegi ei olnud vastu ja kaks jäid erapooletuks. me lisasime selleaastasesse raportisse ka osa, kus me keskendume väga konkreetsetele mm, kaasustele, täna keskenduksin kahele juhule. Te teate, Euroopa Parlament oleks pidanud täna välja andma Saharovi auhinna härra Ferinjasele kahjuks aga me ei saanud seda teha, sellepärast et Kuuba ametivõimud ei andnud talle väljasõiduviisat Kuubalt me loodame, et äh, teie oma tegutsemises äh, arvestate sellega, et te leiate võimaluse, kuidas meie seisukohta avaldada selles kohas, et me peame äärmiselt kahetsusväärseks äh, taolist Kuuba ametivõimude käitumist. aga pööraksin teie tähelepanu veel ühele juhtumile, millest me räägime täna raportis. täna peaks üks Venemaa kohus e-, esitama otsuse Mihhail Hodorkovski ka-, äh, kaasuse osas ja tema äripartner Lebedevi osas, kuid see lükati jällegi edasi. Äh, põhiõiguseid ei ole kaitstud, põhiõigused ei ole seega kaetud äh, Venemaal, ma paluksin, et proua Ashton andaks ennast kõikvõima liku, et ähm, kohtusüsteem äh, saaks õigetele alustele ja õiglus oleks reegliks, äh, mitte erandiks äh, Venemaal tippkohtumisel, on teil kindlasti võimalik sellest president Medvedjeviga ka rääkida. suur tänu ja järgmisena saab sõna komisjoni asepresident proua Ashton. suur tänu, proua president, lugupeetud parlamendisaadikud, reedel tähistasime me rahvusvahelist inimõiguste päeva. siin juhiti tähelepanu terves maailmas tegutsevatele inimestele ja e, organisatsioonidele, mis võitlevad diskrimineerimise vastu. E, ma olen viimasel aastal kohtunud Nobeli preemia või rahupreemia võitlejaga, e, võitjaga Iraanist. ma olen kohtunud inimõiguste eest koostööd võitlejatega üle terve maailma ja ma eh, jätkan seda tööd. Eh, ja ma kutsun üles kõiki tegema sedasama. kuue kuu eest, enne kui eh, me esitasime oma visiooni, kuidas koos tegeleda välispoliitika vallas räägin ma teile, mida me oleme teinud ja kuidas me saaksime edasi minna aga kõigepealt olen ma väga tänulik eh, doktor Andrikeenele selle raporti eest, sest see vastab eh, Euroopa Liidu iga-aastasele mm, eh, raportile, mis inimõiguste kohta koostatakse. tegemist on ambitsiooniga, mida ma jagan. tõepoolest Euroopa Liidu väljakutsed ja ehm, eesmärgid on olemas selles raportis. me räägime sellest, kuidas kasutada uuti tehnoloogiaid, et eh, võidelda inimõiguste eest, võidelda seksuaalse vägivalla, igasuguse vägivalla vastu, kui nimetada ainult eh, mõned eh, teemad. selles raportis Mm, selle raporti kohta eh, esitati nelisada muudatusettepanekut ja on tõesti väga mõjus töö, et see kõik ühtede kaante vahele sai. Eh, e, Euroopa Liit tegeleb inimõigustega multilateraalsel tasemel. Euroopa Liit eh, on Eh, on eh, olnud täiesti ühel, ühel meelel, kui tegemist oli resolutsiooniga, mis puudutas Gaza flotilli. me oleme eh, töötanud resolutsiooni kallal, mis puudutab Birmat ja nii edasi ja kõik need resolutsioonid, kus me oleme pannud oma õla alla, on vastu võetud suure häälteenamusega. teiseks nii nagu juunikuuses sai öeldud, oleme me hakanud eh, töötama sellega, et vaadata läbi Euroopa eh, rändepoliitikat. siin töötavad käsikäes eh, liikmesriigid, Euroopa Liit, vabaühendused ning ma olen palunud oma teenistustel käsitleda kõiki neid oluli-, kõige tähtsamaid teemasid Eh, ning eh, minu toetus sellele ettevõtmisele on tugev. Eh, tegemist on poliitikaga, mis on kasvanud viimase kümne aasta jooksul suhteliselt suhteliselt ebaühtlaselt ja nüüd on vaja siin otsad kokku tõmmata. tegemist on poliitikaga, mis on kasvanud orgaanilisel moel, see on ühest küljest hea, aga nüüd on vaja äh, Eh, asju reguleerida ning selles osas näen ma kolme tegevusvaldkonda. kõigepealt me peame eh, võitlema inimõiguste eest mm, maailma tasemel, me peame tegema seda ÜRO kaudu, me peame tagama, et eh, standardid oleksid üldised, me peame seda teemat alati käsitlema suhetes kolmandate riikidega ja oluline on meie osalus ÜRO Peaassamblee hääletusel, kui küsimuse all on äh, surmanuhtlus. teiseks, me peame kohandama oma tegevust individu-, konkreetsetele olukordadele, me peame arvestama kõikide maade eripäraseid meie prioriteete nende osas näiteks me võime jagada kogemusi interneti osas, laste, lastekaitse osas, laste töö eh, kasutamisel ja nii edasi. see on üks oluline tegevus meie välistegevuses. inimõigused eh, on teema, mis eh, läbivad meie välistegevuse tööd kõikides valdkondades, kõikidel tasemetel see on ehitatud juba sisse meie struktuuri. me eh, tahame jälgida inimõiguste olukorda igal pool, me tahame eh, näha seda, et ÜRO inimõiguste poliitika jõuaks igale poole. me oleme mm, eh, töötanud välja süsteemi, mille kaudu selliseid väärtusi edendada multilateraalsel tasemel. me oleme töötanud välja eh, konkreetsed inimõiguste projektid saja neljakümne riigi jaoks inimõiguste kohta avaldasime eh, teatise ning ma kinnitan teile, et meie inimõiguste alane poliitika on eh, tõhus, eh, hästi eesmärgistatud. see on hõlmatud kõikides meie tegevustes välisteenistuse raames ning sellepärast on mul väga hea meel, et niisugune raport kirjutati ning ma tahaksin tänada ka tänas ja ma tahaksin õnnitleda ka tänast Sahharovi preemia saajat Erinast. tänu. ja nüüd poliitiliste fraktsioonide nimel kõigepealt Rahvapartei ja e, e, nende nimel kõneleb proua Vaidere. suur tänu, proua president Äh, proua Ashton, kõigepealt lubage tänada proua Andrikienet selle raporti eest, mis väliskomisjonis pea ühehäälselt vastu võeti ja proua Ashton, suur tänu ka teie väga põhjaliku ülevaate eest. inimõiguste olukorra kirjeldus Euroop-, äh, maailmas näitab seda, et olukord ei ole tihti väga hea ka nendes riikides, millel on pikaajalised suhted Euroopa Liiduga. viidatakse näiteks sellele, et Venemaa on äh, täitnud ainult ühte kuuest klauslist äh, lepingust, mis on Venemaaga sõlmitud. Äh, Abhaasia ja Lõuna-Osseetia osas on konfliktid lahendamata, need konfliktid peavad aga saama kuidagi leidma oma lõpu on täiesti vastuvõetamatu, et Euroopa Liit kasutab vahendeid ja teeb jõupingutusi ilma igasuguste tulemusteta ja selles, sellepärast on äh, täiesti selge, et inimõiguste poliitikas on vaja edasiminekut kõigepealt me peaksime rakendama väga selget inimõiguste poliitikat, mis ei too välja mitte ainult kohustusi, vaid näitab ka seda, millist strateegiat on meil vaja selleks, et kuidagi hinnata oma töö tulemusi samuti ja et kuidas siis oleks võimalik äh, muutuvate oludega kohaneda. teiseks, inimõiguste olukorra ülevaade peaks baseeruma meie senistel kogemustel ja konkreetsetel kriteeriumitel me ei saa oma seisukohti muuta kolmandate riikide survel või majanduslike huvide tagajärjel. lisaks sellele peab olema meil rahvusvaheliste vabaühendustega väga selged aruteluliinid paigas. inimõiguste kaitseks on oluline tõsta see tegevus meie välisteenistuse üheks peamiseks tähelepanu allikaks. suur tänu ja nüüd Sotsialiste ja Demokraatide fraktsiooni nimel saab sõna proua Veronika de Kaiser, kellel on kaks minutit. suur tänu, proua president, see raport on kokkuvõte põhimõtteliselt väga ülevaatlik inimõiguste olukorra kohta, aga samas on selles omad puudujäägid ja omad äh, eelis, et ta on natukene long, pikk, natukene ähmane, see ei ole küll äh, proua Andrikene süü, aga nii lihtsalt on, aga see on ka suhteliselt äh, hea ülevaade. näitab see väga selgelt seda, äh, et see teema on äärmiselt kompleksne ja tulemuseks on see, et Euroopa Parlament palub teilt proua Ashton eriesindajaid, inimõiguste direktoraati, Euroopa Liidu delegatsioonides inimõigustega tegeleva inimese asukoha loomist ja nii edasi. kui parlament selliseid struktuure palub, siis mitte sugugi selleks, et üle bürokratiseerida seda valdkonda, absoluutselt mitte kui see raport äh, ei too välja kõiki vigu, ta toob välja ka positiivse, ta rõhutab seda, millised on olnud saavutused äh, ja et millistes teemades ja valdkondades dialoog tuleks veel avada. me peame tunnustama Euroopa Liidu poolt saavutatu rikkust äh, Ko. koos meie vahenditega võiks see oluliselt toetada demokraatia levikule maailmas me peame veel veenma oma läb, äh, vastaspoolt selles, et inimõigused ei pidurda rahvusvahelist kaubandust või majanduskasvu. see ei ole välissuhetes samuti taak, mida tuleb vedada suure äh, hirmuga, vaid see on hoopis õitsengu ja rikkuse aluseks ja proua kõrge esindaja, äh, teie oskate väga hästi inimõiguste lippu kanda ja olete esimese aasta jooksul väga suuri saavutusi juba teinud, suur tänu teile selle eest! suur tänu ja nüüd äh, ALDE fraktsiooni nimel saab sõna härra Donskis, kellel on kaks minutit. Äh, proua president, kallid kolleegid, lubage kõigepealt tänada meie raportööri ja kõiki neid parlamendisaadikuid, kes on esitanud muudatusettepanekuid või osalenud aruteludes. suur tänu selle jätkuva huvi ülesnäitamise eest äh, selle raporti paremaks muutmiseks. väljakutse oli suur, äh, kuid see väljakutse on ilusti välja kantud väga palju aitasid meid selles töös vabaühendused, kes äh, panustasid äh, nii mõndagi positiivset äh, raportisse, nii et ma kutsuksin seda raportit üle, vastu võtma, see peegeldab väga hästi parlamendi seisukohti. kolleegid, palun aga ärge hakake uuesti lahti arutama küsimusi, mis on juba läbi arutatud on väga palju liikmesriike, eh, palju riike, kellel on tõsiseid probleeme, kuid kui me lõpmatuseni seda raportit laiendaksime, siis kaoks, kaotaks ta mõndagi oma öö, eh, tõhususest, nii et eh, kolleegid, palun ärge esitada muudatusettepanekuid, mida eelmistel hääletustel ei ole esitatud Äh, näiteks on surmanuhtluse osas siin toodud erinevaid äh, äh, teineteist kordavaid muudatusettepanekuid. ja ma paluksin, et kolleegid aga võtaksid vastu ühe muudatusettepaneku, mis puudutab kahe tuhande seitsmenda aasta inimõiguse raportis toodud infot mis on saanud nendest suunistest? Need on ju ometigi suunised ka nende riikide jaoks, kes inimõigusi ei rakenda. suur tänu. suur tänu ja roheliste nimel saab sõna proua Haudala, kellel on kaks minutit. suur tänu proua president ja ma tahaksin tervitada siin kõrget esindajat parlamendis ja tahaksin proua Andrikeenet õnnitleda südamlikult tema suurepärase koostöö eest, me tegime väga head meeskonnatööd ja seepärast võtsime välisasjade komisjonis tema raporti pea ühehäälselt vastu. mul oli väga hea meel, et mind sellel sügisel kaasati aruteludesse liikmesriikides ka selle kohta, kuidas Euroopa Liidu inimõigustalast poliitikat muuta tõhusamaks ja järjekindlamaks. ja ma usun, et meil on praegu ajalooline hetk, vaatamaks üle meie inimõiguste poliitikat, nii nagu ka teie, proua Ashton, mainisite. ja minu ettepanekuks oleks, et see protsess peaks olema võimalikult avatud ja võimalikult kaasav ja mul oleks väga hea meel, et te avaldaksite teatise nii parlamendile kui ka nõukogule selleks, et me saaksime sellest väga kõrgel tasemel rääkida. täna on väga tähtis meenutada, et Lissaboni leping on pandud inimõiguste kaitse Euroopa välispoliitika keskmesse ja seepärast on meil vaja ka korralikku struktuuri Teie kõrge esindaja peate vastutama demokraatia ja inimõiguste struktuuri loomise eest ja te võiksite meile rääkida, mida täpselt see lõige tähendab ja kas te olete nõus meile lubama, et peate kinni nendest lubadustest, mida lubasite juba suvel, siis see otsus, et Brüsselis luuakse veel nõukogu töögrupp inimõiguste alal ja meil on tõesti vaja sellist äh, alalist äh, esindust ja ma hindan teie püüdlusi liikmesriike ühise laua taha tuua, nii nagu eelmisel nädalal Oslos Nobeli preemia andmisel ja see on väga-väga heaks aluseks meie inimõiguste alases töös, selleks et meil oleks selgem ja tugevam hääl maailmas, aitäh! Grazie per il gruppo dei conservatori e riformisti europei, l'onorevole. suur tänu ja nüüd saab ECR fraktsiooni nimel sõna härra Šimanski, Šimanski. suur tänu, proua president, ka mina tahaksin tänada proua raportööri selle suurepärase koostöö eest. ma arvan, et see raport on väga hea, tulemus on väga hea. ühte asja tuleb siiski toonitada kõige rohkem kiusatakse maailmas taga kristlasi, neid rünnatakse, neid tapetakse ja seda kõikides maailma regioonides ning maailm on vait ja ei ütle mitte midagi Euroopa Liit on liiga vähe ära teinud äh, selles osas, ma olen väga tänulik Lady Ashtonile selle eest, et ta on väga palju reageerinud äh, nendele sündmustele, et ta on neid juhtumeid äh, maininud. Egiptus ja Alžeeria peavad aru saama, et me ei kavatse nendega poliitilist dialoogi pidada, me ei saa seda teha, kui nad kristlaste õigustest kinni ei pea. ka Sudaan ja Iraak peavad teadma, et meie ei ei kavatse nendega vabakaubandustsooni luua, kui religioosset vabadust nendes, nendes riikides ei tunnustata. viimastel aastatel on tehtud juba palju edusamme, kuid me ei tohi järele anda, sellepärast et kui meie anname järele, siis ei ole mitte kedagi, kes võtaks meie töö üle. sellel nädalal oli siin Euroopa Parlamendis äh, piiskopid Bagdadist ja Mosulist ja nad äh, rääkisid, millised on nende mured, me peame olema nendega solidaarsed, me peame neile andma julgeolekugarantiisid tulevikuks. meie peame olema need, kelle poole pöördutakse, muidu me ei ole usaldusväärsed. kui meil ei ole võimalik oma sõpru kogu maailmas toetada, siis meid ei saa tõsiselt võtta. suur tänu ja nüüd kuue NGL fraktsiooni nimel saab sõna proua Veržea, üks minut suur tänu, proua president, meie äh, päev täna on inimõigustest äh, pikitud, me oleme rääkinud inimkaubitsemisest ning Euroopas äh, ohvrite kaitsest. Euroopa Parlament on e-, e-, on olnud aga välismaalaste suhtes liiga diskrimineeriv ja siis see Saharovi auhind, selles osas on juba nii mõndagi öeldud, kuid minu meelest see raport siin jälgib sedasama visiooni, äh, mida mõned kolleegid toetavad ja see on kahetsusväärne, mõned näited, näiteks äh, mina toetan usuvabadust äh, täpselt samamoodi nagu vabadust mitte uskuda mitte millessegi ja samas tuleb ju nentida, et neid, kes, kes ei ole usklikud, neid kiusatakse samuti maailmas taga. võetakse siin raportis üle äh, mõttevabaduse kontseptsioon äh, ja usuvabaduse kontseptsioon, miks siin on viisteist 15 äh, lõiget kristlaste äh, õiguste kaitseks, aga ainult kuus äh, lõiget äh, sõnavabaduse kaitseks. tuuakse alati välja ühed ja samad riigid, Iraak, Iraan, Valgevene, Venemaa ja Kuuba muidugi. aga mitte üldse ei räägita väga paljudest Aafrika riikidest ja seal olevast olukorrast, Maagribi riikidest, kus demokraatia ja inimõiguste olukord on ju kohutav, eriti Liibüas ja Tuneesias, erinevates valdkondades mitte midagi ei räägita Kolum-, Kolumbia kohta ja loodame, et arutelu täna aitab meil siiski tõe päevavalgele tuua, me saaksime minna kaugemale, me saaksime tõesti liikuda tõs-, tõelise ja universaalse inimõiguste kontseptsiooni suunas, tee on meie ees, on veel pikk ja öö, ma ootan teilt palju, proua Ashton. suur tänu. ja nüüd EFT-d nimel Eh, proua eh, Provera, poolteist minutit. suur tänu, eh, proua president, ütleb härra Provera. ma tahaksin eriti tänada raportööri selle eest, et ta võttis arvesse mõned minu muud, muudatusettepanekud. suurepärane ja aitäh, et te nii hästi koostasite selle raporti traagilised sündmused, mis seostuvad äh, usuvabadusega üle terve maailma, need on õudsed, nende arv kasvab ähm, aasta-aastalt. Äh, need äh, kriminaalsed tegevused mõjutavad kõiki kõiki uske, inimesi, kes usuvad ükstaskõik mida. tegemist on äh, väga loomuliku õigusega, see ei peaks üldse olema kõnealune küsimus. tegelikult meil oleks vaja väga konkreetset raportit, iga-aastast raportit, mis jälgiks usu olukorda üle terve maailma ja meil oleks vaja rakendada korralikke poliitilisi samme. suur tänu ja nüüd eh, proua Sinclair eh, fraktsioonilise kuuluvuseta liikmete nimel. suur tänu, proua president. Eh, terved põlvkonnad kasvasid üles niimoodi, et nad õppisid, et härra Stalin oli, vabandust, seltsimees Stalin oli väga hea aga me ei ole tegelikult läinud sellest ajast saadik edasi kaugemale retoorikast raportöör räägib meile, et ta tunneb muret inimõiguste äh, pärast väljapool Euroopa Liitu, aga äh, äh, aga mida ütelda üheksakümne üheksanda aasta Belgiast mustlaste väljasaatmise kohta, kui Verhofstadt oli peaminister, mida öelda mustlaste väljasaatmise kohta sellel aastal, mida üldse oodata välisteenistuselt, Amnesty International selle aasta alguses rääkis, et Äh, on väga kahetsusväärne, et ei ole inimõiguste direktoraati uues välisteenistuses eelmisel nädalal komisjon süüdistas siin Belgiat eesistujana olemast varjueesistumine. minu hämmastuseks olid nad minuga nõus, nad ütlesid, et just seda nad tahtsidki olla. nii et äh, paruness Ashton äh, inimõiguste nõukogus, käige, olge kohal jaanuari, kümnendal jaanuaril, mitte ainult vaimu kujul, vaid ka reaalselt eh, ja saaksite rääkida meile inimõiguste võrgustikust ja rääkige meile siis täpsemalt, mida välistegevus teie jaoks nagu täpselt tähendab. suur tänu. ja nüüd eh, teised kõnelejad. kõigepealt härra Kats-Marek, poolteist minutit, Rahvapartei proua president, lugupeetud daamid ja härrad, mina tahan südamlikult tänada proua Andrikienet selle raporti eest inimõiguste olukorra kohta kahe tuhande üheksandal aastal mulle valmistab muret, et ikka veel inimõigusi rikutakse, kuigi me oleme selles valdkonnas nii palju ära teinud. selle raportiga kutsume me väga palju riike, institutsioone üles tegema konkreetseid samme inimõiguste kaitsmiseks suuremal määral ja ma arvan, et tuleks kontrollida, kas üles kutsutud institutsioonid ka tõesti teevad seda, mida parlament on neil palunud nii et äh, see tähendab sama, et kui, äh, kui midagi ära ei tehta, siis tuleb meil aasta pärast täpselt samasugune raport kirjutada. meie tegevus peaks olema tõhusam ja me peaksime ka täidesaatvad organid äh, saama nii kaugele, et nad on nõus rakendama meie ettepanekuid. ma, mul on väga hea meel, et välisteenistusel on eraldi osakond, mis tegeleb inimõigustega ühine välis- ja julgeolekupoliitika Euroopa Liidus peaks ju inimõiguste kaitsmist tugevdama. ja kui me nüüd mõtleme oma eesmärkide peale inimõiguste kaitsmise vallas, siis arvan mina, et olukorda on võimalik ainult parandada. suur tänu ja järgmisena saab sõna härra Semke, poolteist minutit, palun. suur tänu proua president, mul on väga hea meel, et te andsite mulle sõna. täna arutame me aastaaruannet, mis on kaheosaline. esimene osa kujutab endast katset inimõiguste kaitset kahe tuhande üheksandal aastal maailmas analüüsida. ja teine osa kujutab Euroopa Liidu poliitikat inimõiguste valdkonnas. me peame vastama küsimusele, kas me eelmisel aastal tõesti tegime inimõiguste kaitsmisel ka edusamme. kahjuks ei ole meil võimalik sellele küsimusele vastata jaatavalt. kohe kindlasti ei saa me rääkida edusammudest selles valdkonnas kahe tuhande üheksandal aastal mõtlen siin näiteks surmanuhtluse peale, piinamise peale, vägivalla peale, naistevastase vägivalla peale ja ka sunnitöö peale ja lastetöö peale. nüüd äh, teine valdkond, Euroopa Liit. meie ees märkide osas oleme me ühel nõul. kõige suuremaks mureks on see, et Euroopa Liit peaks ära tegema rohkem ja peaks olema inimõiguste kaitsel tõhusam. olen nõus kõikide ettepanekutega, mis on tehtud selles valdkonnas. aga kui meie ettepanekud ka tõesti ellu rakendataks, siis oleks ka võimalik inimõigusi paremini kaitsta. suur tänu! ja järgmisena saab sõna härra Kürents, üks minut. suur tänu, proua president, proua Andrikene raport on märgimisväärne referentsdokument kõikide nende jaoks, kes tahavad sõna võtta inimõiguste osas. õige on jagada oskusi meie partneritega mujal maailmas inimõiguste osas. mõned riigid elavad inimõiguste alalise õigusnormide mõttes keskajas, kuid Euroopa Liit peaks hoiduma liiga üleolevast eh, seisukohast Euroopa Liidu kriitika nende riikide ametivõimude suunas, kes inimõigusi jätkuvalt rikuvad, oleks senisest tõsiseltvõetavam, kui meie kakskümmend seitse liikmesriiki ilma eranditeta aktsepteeriks eh, Strasbourgi inimõiguste kohtu otsuseid. kuhu me oleme jõudnud, kas pole mitte käes tagumine aeg võtta endale püha kohustus eemaldada väiksemgi kahtlus selles osas, et austame nende organite autoriteeti, milled ise oleme loonud? suur tänu, järgmisena saab sõna proua Lohpiiler pooleteiseks minutiks. lugupeetud proua president, lugupeetud äh, proua Ashton, Euroopa Liidul on väga palju erinevaid äh, inimõiguste alaseid vahendeid, mida tuleks erinevates regioonides parandada. USA näiteks nõuab inimõiguste kaitset äh, kuid ära on tehtud väga palju. kas nüüd, kui me oleme loonud Euroopa Liidu välisteenuse, on, teenistuse, on meil võimalik äh, ka kuidagi tagada ÜRO inimõigustealase poliitika mõju, nii nagu see on ette nähtud? ja ma loodan, et Lady Ashton, te teete ka need sammud, mida te olete ette kuulutanud inimõiguste kaitsmise alal. mulle valmistab muret aga see, et kas tõesti see inimõiguste osakond välisteenistuses saab ka korralikult tuule tiibadesse mulle tundub, et sellel teenistusel on, teenistuse osakonnal on väga vähe võimalusi tagamaks tõhusat Euroopa inimõiguste alast poliitikat. inimõiguste osakonnast äh, võib saada väga kiiresti kõigest sõnakõlks, kui mitte midagi ära ei tehta. ja kui me inimõigused lihtsalt suure loosungi peale kirjutame, siis ka see ei aita olukorda parandada, meil on vaja väga palju eksperte kaasata, tuleb arvestada kõikide spetsialistide ja teiste osapoolte arvamust, alles siis on meil võimalik rääkida inimõiguste peavoolustamisest kõikides erinevates valdkondades on täiesti mõistetamatu ja ebaprofessionaalne, suisa sammuks tagasi see, kui me räägime ainult peavoolustamisest. inimesed, kelle inimõigusi, põhiõigusi rikutakse, ootavad meilt teistsugust, tõhusamat ähm, inimõiguste alast poliitikat ja mitte ainult teemavaldkondade laiendamist. La... suur tänu ja järgmisena härra Tännok, poolteist minutit. proua president, ma õnnitlen raportööri proua Andrakeene tasakaalustatud ja mõistliku lähenemise eest. minu äh, fraktsioon ECR on äh, pühendunud inimvabastust, inimõigustele üle terve maailma. aga äh, kui me räägime Euroopa Liidu strateegilisest eh, lähenemisest eh, Hiinale, siis me peame mõtlema ka inimõigustele. Euroopa Liidul on moraalne kohustus tõsta need eh, teemad üles teiste riikidega, näiteks ka Pakistaniga, kus inimõigused on langenud institutsionaalse vägivalla alla mõtleme Vietnamile, Kuubale, Venezuela, Venezuelale, Iraanile, Põhja-Koreale. keskne teema selles raportis on see, et eh, demokraatia inimõigused võrduvad vabadused, nad käivad käsikäes, aga eh, mina mm, igatahes eh, kahtlen selles, sest parlament on hääletanud äh, äh, selliseid asju, mis ei lähe sellega kokku. näiteks eh, rahvusvahelise seadusega on vastuolus eh, piitsutamine, mis eh, toimub Birmas Grazie. suur tänu ja nüüd on sõna härra Pelderil pooleteiseks minutiks. suur tänu, proua president meie panus põhiõiguste kaitses on edukas ainult siis, kui me isiklikult sellele panustame. sellepärast tervitan äh, doktor Andrik Jeene raportit, mis just sellele üles kutsub. vabadus on väga tähtis, eriti usuvabadus, see on üks põhiõigustest, kuid äh, usuvabadust tihti rikutakse. ka komisjoni ja äh, teiste diplomaatiliste teenistuste poolt oleks väga hea, kui nad äh, selgesõnaliselt äh, ütleksid, et nad seisavad usuvabaduse eest. näiteks Pekingis on üks väga kuulus inimõiguste eest võitleja koduarestis ja Hiina salateenistus äh, valvab tema maja eest, tal ei ole võimalik äh, kuhugi minna, siis on üks äh, Pakistanist pärit kristlane, kes äh, mõisteti surma ainult sellepärast, ainult sellepärast, et seadused selles riigis on kristlaste vaenulikud. Asia Beebi on see pakistanlane, kes tuleks äh, äh kes äh, tuleks vabaks lasta, siis Josef Noel Kami Afganistanis on tema surma mõistetud. ka see inimene tuleks vangistusest vabastada ja äh, üleüldse tuleks islamivabariikides lõpetada inimeste koduaresti panemine. lugupeetud kõrge esindaja, meil on liiga vähe pro-, eh, meil on liiga vähe äh, ära tehtud. härra Möltser, kui nüüd siin Hiina, Iraak ja Afganistan kasutavad ära olukorda, kus nad lääne abiga saavad äh, autorikraadid panna võimule, siis on väga selge näide selle kohta, kuidas inimõiguste kohta, inimõiguste eest meil ei ole võimalik võidelda. meil on väga palju kristlasi idapiirkondades, keda diskrimineeritakse. sealne äh, elanikkond on väga vaenulikult äh, meelestatud kristlaste suhtes, näiteks äh, sunnitud abielud, aumõrvad, need on sellised asjad, mida ei tohiks Euroopa Liidus äh, aktsepteerida. peale selle on meil kultuurilise relativismiga tegemist äh, islamiriikidest pärit inimesed leiavad, et nende õigusi kärbitakse, kuid nad ei mõtle selle peale, et kärbitakse ka kristlaste õigusi. Ke... suur tänu ja nüüd saab sõna härra Kukan. aga paistab, et teda ei ole saalis, sellepärast ma annan sõna härra Proodile pooleteistkümneks minutiks. <clears throat> suur tänu, president Andrikeene raport on suurepärane töö e, ja e, e, sotsiaaldemokraadid söötasid väga põhjalikult selle raporti kallal. inimõigused on üks Euroopa Liidu nurgakivisid ja on absoluutselt hädavajalik, et nendest kinni peetaks. ja meie fraktsioon on äh, Eh, nende edendajaks iga päev. loomulikult me peame laiendama inimõigusi, globaliseerimine tähendab seda, et meil on erinev visioon sellest, mis meil oli varem, seepärast on oluline, et me peaksime eh, garanteerima inimõigusi rohkem arvu inimestele kui varem, eh, see tähendab ka juurdepääsu loodusvaradele ja järgmise ja järgnevalt Eh, just nimelt kliimamuutused mõjutavad väga paljusid inimesi, nad võivad jääda kodutuks ning see toob kaasa ka rändevood ning me peame vaatama, millised need vood on, et me saaksime nende inimeste väärikust austada. liikmesriikide eh, seadusandluses ei ole veel niisugust terminit nagu kliimapõgenikud ning eh, sellepärast me peame võitlema kliimamuutuste vastu. Need oleksid sellised teemad, mis oleksid pidanud olema selles raportis, nii et me saaksime tõepoolest neid küsimusi tõsiselt arutada. suur tänu ja nüüd eh, eh, Šake üks minut. suur tänu, me Eh, meil on täna oluline päev, anti eh, välja Sahharovi auhind, aga sellele lisaks tahaksin ma eh, valgustada mõnda punkti selles olulises raportis, mis on väga hästi koostatud tegemist, on oluline, et keegi ei jääks karistamata, olgu siis tegemist rahvusvahelise kriminaalkohtuga või mingi teise organisatsiooniga. oluline on, et äh, kõik inimõiguste üleastumised leiaksid, äh, ähm, et need ei jääks märkamata, et äh, nende puhul ähm, rakendatakse mingisuguseid meetmeid. siin palutakse, et härra Manitski puhul, Vene kodaniku puhul võetakse midagi ette siin räägitakse sellest, et on kohti, kus inimesi vägistatakse, piinatakse ja nii edasi. see on kõik inim-, need on kõik inimõiguste rikkumised, mis ei tohi jääda kahe silma vahele. suur tänu. ja nüüd härra Van Dalen, poolteist minutit. Voorzitter, de afgelopen decennia hebben we gezien. proua president, viimasel aastakümnel nägime me, kuidas osades maailma regioonides inimõiguste alane olukord paranes, Ida-Euroopas ja Ladina-Ameerikas näiteks. seda sellepärast, et nendes piirkondades toimus ka demokratiseerimine. kahjuks nendes riikides, kus valitsevaks usundiks on islam, islamiusk ei tehta edusamme Somaalias, Iraagis, Iraanis, Pakistanis. Nendes riikides on kristlastel ja teistel usuvähemustel väga suured probleemid Nendes riikides on ka palju äärmuslasi. Need, kes ei ole islamiusulised, neid kiusatakse taga väga palju, on inimõiguste rikkumisi, vägivalda, mõrvasid neli viiest inimesest, keda kiusatakse taga nende usu pärast, on kristlased ja seda just äh, kristlased äh, islamiriikides, nii et kutsun üles Euroopa Liitu ja eriti teid, proua Ashtonit, et midagi tuleb ära teha, teie poliitika peab midagi ära tegema tagakiusatud äh, kristlaste aitamiseks. suur tänu ja järgmiseks härra Salavrakos üheks minutiks, palun. suur tänu, proua president mina tahaksin tänada proua Andrikienet selle laiapõhjalise raporti eest, mille ta on koostanud. ja tahaksin teile kõigile meenutada, proua president, et juba kaks tuhat aastat tagasi vanad kreeklased ütlesid, et inimene on kõige mõõdupuuks. roomlased ütlesid hiljem, et homo homini lupus est ehk et äh, et äh, inimese kõige suurem vaenlane on teine inimene. ja kui see, mida vanad kreeklased ütlesid, oli õige filosoofia, kas siis see kehtib ka täna või me oleme sellest ära pöördunud? me ei ole saavutanud ähm, ka inimõiguste alas oma eesmärke, majanduskriis, sotsiaalne kriis laieneb Euroopas ja kogu maailmas ning see kriis on endaga kaasa toonud tohutuid probleeme eriti puudutab see kriis just äh, vaeseid ühiskonnakihte ja on nendelt inimestelt äh, röövinud nende põhiõigused. proua president ja proua Ashton, me ei tohi istuda käed rüpes, me meie sõnadele peavad järgnema teod, äh, eriti just sotsiaalkaitse osas, me peame võitlema sotsiaalse tõrjutuse vastu ja noorte tööhõive suurendamise eest. tahaksin veel kord meenutada teile, et tööhõive ei ole mitte ainult vahendite küsimus, vaid tegemist on inimväärikuse küsimusega, seepärast peame selle eest võitlema. suur tänu! suur tänu ja järgmiseks saab sõna proua Vertmann üheks minutiks, palun. suur tänu! tsivilisatsiooni ei mõõdeta mitte ainult tehniliste edusammude ja heaolu järgi, vaid ka selle järgi, kas seal inimväärikust austatakse. see on tsitaat äh, ühest äh, telesaatest, äh, kus räägiti inimõigustest kahekümne esimesel sajandil. Euroopa Liidus inimõiguste kaitse ei ole kahekümne esimesel sajandil iseenesestmõistetav ja meil on ka topeltstandardid edusammude mõõtmisel Euroopa välisteenistusega oleks olnud meil võimalus näidata, et meie sõnadele järgnevad teod nendele sõnadele, mida me siin toome välja alati neljapäeva pärastlõunatel. lõpuks peavad inimesed nägema, et me soovime midagi ära teha, et me mitte ainult ei räägi. ka mina tervitan kõikide Euroopa Liidu vahendite ülevaatamist inimõiguste kaitsmise vallas, sellepärast et on täiesti selge, et meil ei ole puudu mitte poliitilisest tahtest, vaid rakendamisvõimest. suur tänu! suur tänu, järgmisena saab sõna härra Mikolašik, kellel on poolteist minutit. suur tänu, austatud proua president, paranes Ashton, kallid kolleegid. Euroopa Liit põhineb sellistel väärtustel nagu vabadus, demokraatia, võrdsus, õigusriik ning inimõiguste kaitse kuid kui Euroopa Liit tahab olulist rolli mängida inimõiguste kaitsel maailmas, siis äh, loomulikult äh, ta peab äh, läbi ellu viima koherentset välispoliitikat, millega tulevad kaasa kõik liikmesriigid. Lissaboni lepingu jõustumine on unikaalne võimalus saavutada suurt edasiminekut inimõiguste ja demokraatia valdkonnas nendest küsimustest peaksid kujunema kõikide piirkondade kesksed elemendid. otsus kaasata inimõigused välisteenistuse tegevuskava on äärmiselt tähtis. aga ma tahaksin rõhutada seda, et inimõiguste eriesindaja ametikoha loomine kindlasti suurendaks Euroopa Liidu inimõiguste alase tegevuse nähtavust maailmas tahaksin äh, tunnustust avaldada raportöör Andrik Jeenele, kes on ära teinud suure töö inimõiguste olukorra analüüsimisel aastatel kaks tuhat kaheksa ja kaks tuhat üheksa. tegemist on väga, väga laia ülevaatega inimõiguste olukorra kohta maailmas. suur tänu! ja järgmisena saab sõna äh, kolleeg Cashman, kellel on poolteist minutit. suur tänu, proua president, suur tänu raportöörile suurepärase raporti kirjutamise eest. parunes Ashton, mul on väga hea meel, et te olete lõpuks ometi ametisse saanud, sellepärast et teie tänased saavutused näitavad, et te ei kõhkle ja ei põrku tagasi nende inimeste kaitse eest, kellel ei ole häält ja kelle õigused on ära võetud. inimõigused muidugi ei tunne riigipiire, nad ei tunne rahvusriikide piire, nad on universaalsed, kuid see, nende austamise universaalsus praegu eh, selles on palju vajaka, meil on kokkulepped selliste riikidega näiteks nagu Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse mere, Vaikse ookeani okay, Äh, riikidega, kus näiteks omasooliste õiguseid ei äh, austata, isegi Cotonou lepingus on tekkinud küsimus, et kas üldse peaks äh, omasooliste ja seksuaalvähemuste õiguseid üldse kaitsma. ja vot sellepärast meil ongi vaja tugevat inimõiguste direktoraati välisteenistuse sees, meil on vaja tagada poliitikate koherentsus arengu ja välis- ja kaubanduspoliitikate vahel, nagu te, Barnes Ashton, ka ütlesite, meil on vabakaubanduslepingud, kus artikkel kaks inimõiguste klausel pole mitte iialgi äh, jõustatuks saanud. parlament teeb soovitusi, kuid kahjuks nõukogu ainult taganeb nendest. nii et pöörame pilgu teie suunas, näitamaks juhi rolli, et te kaitseksite inimõigusi kõikides nendes riikides, kellega me oleme suhetesse astunud. lubage teid tunnustada ka selle eest, et kahe tuhande üheksandal aastal võttis äh, nõukogu vastu seksuaalvähemuste meetmete kava, see tähendab seda, et äh, välisteenistus saab äh, tegeleda ka põhiõiguste kaitsega seksuaalvähemuste puhul, soovin teile head, usaldan teid ja, ja meie koja, koda usaldab teid täpselt samamoodi suur tänu ja järgmisena sõna härra Macmillan Scottil, kellel on üks minut. suur tänu, proua president, võtan sõna Euroopa Parlamendi asepresidendina, kes tegeleb inimõiguste ja demokraatia edendamise eest. suur tänu, proua Andrek Järvel, suurepärase raporti eest. Lady Ashton, teie oma avakõnes rääkisite uutest struktuuridest välisteenistuses või tegelikult te täpselt ei rääkinud inimõiguste ja demokraatia instrumenti luues aastaid tagasi arvasin ma, et väga oluline on struktuur luua inimõiguste ja demokraatia edendamiseks ja see olulisus ei ole kuhugi kadunud. Baroness Ashton rääkis sellest, et nõukogu tahaks selle tühistada ja peavoolustada siis äh, see kõikidesse valdkondadesse. kuid täna ta enam ei räägi sellest. ja mulle tundub, et kui ta räägib sellest hõbeniidist, äh, mis on nii äh, peen, et see ilmselt kohe katkeb, kui see surve alla satub, siis äh, välispoliitika ausalt öeldes läheb ilmselt sama jada. meil on vaja selle vältimiseks inimõiguste direktoraati ja võib-olla ka eriesindaja ameti loomist äh, ma käisin ka Oslos nagu proua Haudala eelmisel nädalal. istusin seal äh, proua Beloso taga, tuhanded inimesed üle Atlandi ookeanid kokku tulnud poliitikud, diplomaatid, äh, vabaühenduste esindajad äh, ja tõusid seisvaks ovatsiooniks öö, ühtse väli, äh, ühtse lääne ühiskonnaga, mil-, ühiskonnana, millel on omad väärtused. tulevikus, kui Euroopa kasutab pehmet võimu, peab ta kasutama ka oma printsiipe ja ma loodan, et teie, proua Ashton, suudate neid printsiipe toetada ka tulevikus, suur tänu! suur tänu ja nüüd on sõna härra Poreval üheks minutiks. suur tänu, proua president lugupeetud äh, proua kõrgesindaja. proua Andrikiene raport on väga põhjalik, kuid ta ei kajasta mitte kõiki inimõiguste alaseid olukordi kahe tuhande üheksandal aastal. näiteks pole üldse mainitud kristlaste tagasikiusamist mitte ainult kolmandates riikides, vaid ka Euroopa Liidus Euroopa Liidul on vastavad diplomaatilised ja poliitilised vahendid selleks, et äh, võidelda kristlaste tagakiusamise vastu. peale selle ei tohiks Euroopa Liit silmi kinni panna ka inimõiguste rikkumiste eest Venemaal. praegusel hetkel räägitakse äh, läbi äh, koostöölepingu osas Venemaaga ja ma arvan, et tegemist on hea võimalusega viitamaks inimõiguste halvale olukorrale Venemaal me ei tohi ära unustada, et on inimesi Venemaal, keda kiusatakse taga, vabaühenduste esindajad, ärimehed, neid kiusatakse ainult sellepärast taga, et neil on julgust ja jõudu nõuda oma õigustest kinnipidamist. suur tänu, järgmiseks kolleeg Kampel, üks minut. Whilst we all unite in condemning free kui me oleme kõik ühel meelel sellel, et tuleb üh-, hukka mõista inimõiguste e, üleastumine mm, Hiinas, siis me peame mõtlema ka e, sellele, e, et Euroopa Liidu inimõiguste harta on Lissaboni lepingus ja praegusel hetkel on äh, sellised õigused, mis on kahjulikud äh, meie kodanikele, näiteks äh, Ühendkuningriigi väga halb terrorismiseadus ja tegelikult niimoodi ähvardatakse kohalik, korralikke inimesi. õige on tegelikult see, et äh, Ehm, inimõigustest on saanud miljonärist ehm, miljonärist advokaatidele hea teenimisallikas ja asi on sügavas lohus. Per... suur tänu, järgmisena härra Obermeier, üks minut. suur tänu, proua president et Euroopa Liit inimõiguste valdkonnas nüüd tugevamalt koostööd teeb ja kavatseb ka kristlaste diskrimineerimisega tegeleda, on minu arvates väga õigeks sammuks edasi väga paljudes riikides, kus on väga head suhted Euroopa Liiduga, kiusatakse taga kristlasi Egiptus, Iraan, Iraak, Türgi kristlased võitlevad seal sõna otseses mõttes ellujäämise eest, nii majanduslikus mõttes kui ka kartes oma elu pärast. nüüd selleks, et nende inimeste õigusi kaitsta, ei ole meil vaja mingit eriesindajat, see eriesindaja toob liiga kau-, palju kulutusi, meil on piisavalt survestamisvahendeid juba nagunii. meil on vaja kindlaid meetmeid, me ütleme, et me ei sõlmi mitte mingeid lepinguid, enne kui need riigid võtavad kohustuse kaitsta inimõigusi ja eriti usuvähemuste õigusi daamid ja härrad, meie käes on väga head argumendid. ja humanitaarargumendid on tavaliselt alati head, sest nendest saadakse aru kõikides maailma regioonides. suur tänu ja nüüd saab sõna kolleeg Kall pooleteiseks minutiks, palun. suur tänu, proua president, lugupeetud kõr-, proua kõrge esindaja. ma tahaksin kõigepealt äh, tänada proua Andrikinet äh, suurepäraselt tehtud töö eest. muudatusettepanekuid tehti palju, seetõttu oli tal väga palju tööd vaja ära teha, aga ta sai sellega hästi hakkama ja tulemuseks on äh, väga hea raport suur tänu, et siin on kajastatud ka kõige nõrgemate ühiskonnagruppide probleemid, põliselanikud, vähemused, lapsed ma loodan, et raportis leiduv sõnum leiab arvestamist ka välisteenistuse struktuuri ülesehitamisel me ootame proua Ashtonilt, et inimõigused hakkaksid Euroopa Liidus mängima kõige kõrgemat rolli ja et loodaks institutsionaalsed eeldused enda õiguste kaitsmiseks, selleks et äh, inimõigused äh, tuleksid välja välisteenistuse kõikides töövaldkondades. Lissaboni valdkond, Lissaboni leping on väga selgelt välja toonud inimõiguste valdkonna kui ühe prioriteetse valdkonna. kui me ära ei kasuta seda lepingus peituvat võimalust, siis see vähendab meie usaldusväärsust. mul on väga hea meel, et raportöörina saan siin osaleda sellel arutelul, et me räägime sellest küsimusest täiskogul ja mul on ka hea meel nende raportite üle, mida me täna juba hääletasime inimõiguste osas, sest kõik need raportid on selgelt välja toonud, kui tähtsad on inimõigused Euroopa Liidu jaoks ja et me soovime neid kaitsta, aitäh! suur tänu ja nüüd saab sõna kolleeg Migalski üheks minutiks Um, suur tänu, proua president, Lady Ashton, lugupeetud daamid ja härrad, mul on kahe asja üle väga hea meel. selle üle, et inimõigusi vaadatakse kui Euroopa välisteenistuse tegevuse täisväärtuslikku osa. on väga palju vahendeid, mida Euroopa välisteenistus saab kasutada ja mul on väga hea meel, et inimõigusi on niimoodi võimalik paremini kaitsta ja teiseks on mul väga hea meel sellepärast, et äh, mina olen äh, Euroopa Liidu Venemaa delegatsiooni liige ja mul on väga hea meel, et me räägime siin ka inimõiguste olukorrast Venemaal. räägiti siin inimõiguste kaitsjatest Venemaal ja sellest, et neid tuleb toetada meie toetus on nendele inimestele väga tähtis ja seepärast toetame ka meile esitatud raportit. meil tuleb hääletada selle raporti poolt, sellepärast et äh, inimõiguste kaitsjate kaudu on meil võimalik ka Venemaale rohkem tähelepanu pöörata. suur tänu ja järgmisena saab sõna härra Suunik, poolteist minutit. suur tänu, proua president! arutelu inimõiguste alase olukorra kohta kahe tuhande üheksandal aastal ja selle raporti üle käib käsikäes kurva reaalsusega Nobeli rahupreemia laureaat Louis Chabot ja ka teised inimõiguste eest võitlejad Hiinas istuvad koduarestis ja ka meie Sahharovi auhinna laureaat ei saanud Kuubalt lahkumiseks luba Need sündmused äh, näitavad, et olukord on halb. väga hea on, et siin mainiti ka kristlaste tagasikiusamist. mitmetes islamiriikides on äh, ka katedraale üritatud õhku lasta ja meil tuleb tõesti midagi selles valdkonnas ette võtta. ma tahan, et me kõik kirjutaksime alla Jüri Puuseki üleskutsele. nimelt, et rünnakud kristlaste vastu on nagu rünnakud Euroopa Liidu vastu, me ei tohi lubada seda, et kristlastest Iraagis saab teise klassi ühiskond ja ainus preestrite seminar, mis Iraagis oli, pandi lihtsalt kinni. Lissaboni lepingu tõttu on meil küll lootust, et inimõiguste alane olukord paraneb, kuid me peaksime tegutsema kiiremalt ja tõhusamalt ja me peaksime üleüldiselt julgeolekukorda maailmas äh, parandama, see peaks olema üks meie prioriteete välispoliitikas. suur tänu ja järgmiseks kolleeg Saniki poolteist minutit. Grazie Presidente, Lady Ashton, onorevoli kolleegid. suur tänu, proua president, Lady Ashton, lugupeetud kolleegid mina olen Arengukomisjoni äh, asepresident ja ma tõesti tean, millised probleemid on paljudes maades, eriti Aafrikas, kus inimõigusi tallatakse pidevalt jalge alla. Nad lihtsalt unustatakse ära. möödunud äh, pühapäeval tulin ma tagasi äh, Kongo vabariik, rahvavabariigist ametlikult visiidilt ja nendel kohtumistel, mis mul seal oli, ma kohtasin ka vabaühenduste esindajatega. Nad teevad seal suurepärast tööd ja ma kohtasin ka eh, ohvreid sellel maal, keda oli vägistatud, keda ka, vägistamist kasutatakse sõjana ja sõjarelvana ja pidevalt toimuvad seal massivägistamised. Eh, me peame võitlema selle eest, et kaitsta naisi ja lapsi ma nimetasin Kongo Demokraatlikku Vabariiki eh, sellepärast, et mul oli lihtsalt väga eh, isiklik kogemus hiljaaegu nendega, kuid tegelikult eh, see viitab eh, sellele, et on üldine vajadus eh, rääkida teemadel sellest, kuidas brutaalselt tallatakse jalge alla inimõigusi. on olemas rahvusvaheline fond, mis peab kaitsma naisi näiteks vägivalla eest, suguorganite moonutamise eest. see on väga tõsine Eh, see on väga tõsine inimõiguste rikkumine ja naiste rik õiguste rikkumine. nüüd järgmisena eh, proua Matera poolteist minutit president Lady Ashton, kolleegid, Euroopa, Euroopa välisteenistus annab meile ajaloolise võimaluse tegeleda inimõiguste ja demokraatia küsimustega. eriti peame me tagama seda, et me Eh, edendame inimõigusi sellepärast, et eh, inimõigused peavad olema meie välispoliitika aluseks, siit tuleb sünergia eh, liikmesriigid tähendab, me peaksime võtma vastu erinevatele maadele sobiva eh, lähenemise inimõiguste vallas, sellepärast et riigid maailmas on erinevad eh,. Äh, tuleb äh, õig-, seadusi ellu viia inimlikus vormis. näiteks Valgevene on ainukene riik äh, Euroopas, kus on veel surmanuhtlus. me peame tõhusalt rakendama inimõigusi, näiteks me peame alati juhtima tähelepanu naiste seksuaalorganite moonutamisele ja peaks olema rahvusvaheline moratoorium eh, selliste praktikate puhul. lõpetuseks ütleksin, et me peaksime eh, tugevdama oma jõupingutusi, seda peaksid tegema nii komisjon kui eh, nõukogu, et levitada inimõiguste raportit Euroopa Liidus nüüd me läheme edasi avatud mikrofoni juurde, meil on nimekirjas viisteist inimest, ma ei tea, kas me eh, jõuame kõiki ära kuulata, kuid alustagem. suur tänu, eh, proua president, kõrge esindaja, ma tahaksin rõhutada tõsiasja, et kuigi väga paljudes valdkondades on Euroopa Liidu liikmesriigid eh, olnud eeskujuks teistele integratsiooni vallas, on liikmesriike siiski, mis on teistest jäänud maha eriti võrreldes äh, tegevusega teiste rahvusvaheliste organisatsioonide kontekstis. me, meie Euroopa Liidul on justkui nagu usaldusväärsusest puudus, ma kutsuksin üles allkirjastama ja ratifitseerima kõiki liikmesriike ähm, Strasbourgi Euroopa Nõukogu deklaratsiooni ja lisaprotokolle ma tahaksin tähelepanu pöörata ka rahvusvähemuste kaitse raamkonventsioonile ja Euroopa vähemuskeelte hartale, mis tuleks kõikides liikmesriikides ratifitseerida. Need äh, sammud võiksid olla eeskujuks siis tulevikus kõikidele teistele selle kohta, kuidas Euroopas inimõigusi kaitstakse. me peame kindlasti paremini harmoneerima erinevate äh, organisatsioonide tegevust, sest see on ainus garantii edasiminekuks suur tänu, järgmisena saab sõna proua Kopa. suur tänu, proua president, Euroopa Liit vastavalt oma põhimõtetele kaitseb üle terve maailma inimõigusi, kuid äh, palju on veel ära teha. ja Lissaboni leping peaks kindlasti äh, meie töö tõhusust suurendama. kõik on Euroopa Parlamendis veendunud, et midagi tuleb ette võtta inimõiguste kaitseks juba vastu võetud instrumentide õige rakendamine võiks anda raamistiku, mis on väga konkreetne. me peame kindlasti ratifitseerima kõik rahvusvahelised konventsioonid, mis on koostatud inimõiguste kaitseks ja õiguste kaitseks laiemalt ja sealhulgas äh, tuleks sisse tuua ka äh, üle maailma sõlmitavate kaubanduslepingute puhul sisse inimõiguste kaitseklauslid kindlasti tuleb ka eh, võidelda selle eest, et eh, naiste ja, ja tütarlaste õiguseid kaitstaks. suur tänu. järgmisena saab sõna proua Parvanova. suur tänu, proua president. Eh, meie tänase arutelu kontekstis välis- ja sisepoliitika osas tahaksin eriti viidata naiste olukorrale konfliktipiirkondades Kongos, Gazas ja Iraanis täpsemalt seda küsimust äh, tuleb hakata arutama naised ja lapsed kannatavad kõige rohkem konfliktiolukordade laastavate mõjude käes. me ei peaks äh, inimõiguste rikkumisi jätma kõrvalteemaks ja Euroopa Liit peaks kaitsma naiste äh, õigusi oma välis- ja humanitaarpoliitikas inimõiguste kaalutlused, eriti naiste staatus väga paljudes kolmandates riikides tulevad üsna tihti ohvriks majandushuvide edendamisel mõnede Euroopa Liidu liikmesriikide poolt. me nõuame täna konkreetseid ja koheseid samme selleks, et Euroopa Liidu printsiipe kaitsta nendes piirkondades, et meil oleks tõeline öö, poliitika, mis keskenduks just nimelt naisõiguste kaitsele suur tänu, järgmisena saab sõna proua Lunatšek. no eh, la parola proua Lunatšek ei ole, sellisel juhul saab sõna eh, härra Tavares. Eh, suur tänu, proua president, austatud kõrge esindaja kui me vaatame selliste valitsuste tegutsemist nagu Prantsuse või Portugali valitsused, siin ma olen, proua kõrge esindaja, mida te teete, kui Prantsuse või Portugali valitsus äh, käituvad äh, nii, nagu nad praegu käituvad? näiteks käivad Hiinas visiidil ja nii edasi, kuid inimõigustest ei räägi. mulle tundub, et Euroopa peaks rääkima siis ka ühel häälel, kuid Hiina rindel tundub küll, et kõik räägivad oma juttu. ja miks alati istute siin saalis, siin nõukogu poolel? E, teil on ju ometigi valik. ja ma äh, tahaksin, et Euroopa diplomaatide eesmärgiks oleks just nimelt inimõiguste kaitse ma ei taha, et see oleks teine, kolmas või neljas prioriteet, vaid ikkagi esimene prioriteet nende tegevuses. kuidas teha nii, et äh, igapäevases elus ka meie diplomaadid keskenduksid põhiõiguste ja inimõiguste kaitsele? kas mitte ei oleks vaja alalist esindatust? suur tänu, järgmisena saab sõna härra Brons. suur tänu kui me kuulasime härra Fa-, härra Farenjase eh, videolindistuse Kuubalt, eh, avaldas mulje, et see, et ta pidas ennast ja oma kolleege mittevägivaldseks eh, opositsiooniks Kuuba režiimile. eriti oluline on minu meelest kaitsta nende inimeste õigusi, kes ei ole vägivaldsed ega ka kutsu üles vägivalda teiste eest kuid mulle tundub, et äh, me ei ole väga erapooletud selles küsimuses, tuleb nimelt äh, tunnistada seda, et on liikmesriike, kus äh, näiteks sellised inimesed nagu härra Geert Wilders on sattunud kohtu ette ehk teisitimõtlejad või et ähm, Äh, näiteks akadeemikuid samuti äh, materdatakse, kes on täiesti vägivallatud. ja näiteks Belgias on äh, ka keelustatud erakondi, Saksamaal ei läinud selline asi läbi tänu põhiseaduskomisjoni otsusele, kuivõrd tõendeid oli võltsinud riigiamet. Ühendkuningriigis on üks ametkond tsiviilhagi esitanud ühe meie, meie erakonna suhtes eesmärgiks siis meie erakond kinni panna. järgmisena saab sõna härra Jakulino suur tänu, proua president. Lady Ashton, Euroopa Liidu inimõiguste poliitika eh, on väga oluline ja proua Andrikeene raport on asi, mida me peame toetama, kuid eh, siin näidatakse, milliseid konkreetseid samme me peame astuma. kahtlemata on meil vaja tegutseda tõhusalt ja me saame tegutseda tõhusalt eh, ainult siis, kui liikmesriigid suhtuvad sümpaatiaga nendesse teemadesse. ma arvan, et meil on vaja raamistikku, eh, mille eh, raames töötada, meil on vaja toetada eh, noori inimesi, meil on vaja toetada inimesi, kellel on erinev seksuaalne sättumus, kõik niisugused grupid tulevad hõlmata sest kõik peavad saama oma ideid ja mõtteid vabalt arvat, avaldada Eh, väga palju huvitavaid mõtteid on eh, parlamendis täna välja toodud ning ainult siis, kui me töötame väga tõhusalt kolmandate maadega, saame me nendega käsikäes eh, viia ellu niisugusi programme, mis kaitsevad inimõigusi. suur tänu ja nüüd härra Mavro Nikolas. Lady Ashton, tõepoolest, mul on väga hea meel et me näeme siin äh, välisteenistuse esindajat. see näitab, et äh, meie, kes me kaitseme inimõigusi ja äh, põhivabadusi Euroopa Liidus, et me peame tegema kõik, mis võimalik, et niisugused vabadused ja õigused oleks rakendatud terve inimkonna raames ning tõepoolest eh, me saame mängida selles osas väga positiivset rolli. meie tahaksime, et teie teenistuses oleks olemas eraldi osakond, mis tegeleks eh, inimõiguste ja põhivabadustega, sest ainult niimoodi saame me neid õigusi kaitsta. me Eh, peame vaatama ka seda, mis toimub meil kodus. Eh, mina tulen Küproselt ja meil on väga palju Kreeka eh, Kreeka rahvusest kodanikke, kes nõuavad oma inimõigusi, nad tahavad minna tagasi, minna koju ja nende õigused on trambitud türklaste poolt jalge alla pikki aegu. palun siis tehke midagi ka oma teenistuses, et minu kodanike, et meie kodanikke toetada. E, suur tänu ja nüüd on sõna härra Schmidtil. E, kõnelejal ei ole mikrofoni. E, vabandust, ma alustan uuesti üks nendest kandidaatidest, kes pidi saama Saharovi ähm, preemia, istub ikkagi Eritreas alles vangis Eh, ta on olnud vangis juba peaaegu kaks ja pool tuhat päeva. Eh, aga mis puudutab e-, Euroopa Inimõiguste konventsiooni, siis praegusel hetkel oleks meil ühendusena eh, võimalus tegutseda isegi kui need piirkonnad, kus me tegutseme, jäävad väljapool Euroopa Liidu piire ja proua Ashton, ma kutsun kasuta, kutsun teid üles kasutama ära seda võimalust, et te avaldate survet Eritreale, et vähemalt eh, härra eh, Isak saaks vabaks. Te peate suhtuma sellesse asjasse väga tõsiselt ning edastama eh, Eritrea presidendile meie tõsise sõnumi. tuleb panna paika tingimused, kõik Eritreaga toimuvad eh, läbirääkimised sõltuvad tema vabastamisest ning ma tõepoolest usaldan teid, Lady Ashton suur tänu, järgmisena härra Kurtsev. tänan, president. kõigepealt ma tahaksin avaldada tänu raportöörile Laima Andrikienile tema poolt tutvustatud raporti eest. samal ajal tahaksin öelda, et pärast Lissaboni lepingu jõustumist peame inimõiguste alases valdkonnas küsima, kuidas me kasutame seda vahendit ja mitte ainult inimõiguste tagamiseks, vaid ka kaubanduspoliitikas. kas inimõigused on meie partnerite jaoks olulised? ma usun, et Euroopa Parlamendi äh, vastus sellele ja tänane Sahharova auhinda üleandmine näitab, et inimõigused on olulised. inimesed kuulavad seda sõnumit. kristlaste õigusi maailmas on rikutud, kristlasi on taga kiusatud ja me peame jõuliselt tegutsema ja on oluline teha koostööd ÜRO, Euroopa Nõukogu, OSCE-ga ja inimõiguste ombudsmaniga nii Euroopa Nõukogus kui ka liikmesriikides, sest on väga palju äh, häid näiteid selle kohta, kuidas see töö annab positiivseid tulemusi ja muudab olukorda inimõiguste valdkonnas. tänan proua Ojuland. tänan, president Lady Ashton. kuigi raportis tõstetakse mitmeid olulisi küsimusi, tahaksin ma puudutada Sergei Magnitski juhtumit. kuna tema tragöödia äh, esindab väga palju sarnaseid juhtumeid, mis ei ole veel meie tähelepanu osaliseks saanud. on oluline, et Venemaa võimudele tehakse selgeks, et selliseid juhtumeid tuleb uurida kooskõlas õigusriigi põhimõtetega. selle asemel uurijad ja prokurörid, kes on seotud Sergei Magnitski surmajuhtumiga, on tegelikult saanud edutatud ja äh, auhinnad kätte. see on äh, Äh, naeruväärne äh, õigluse seisukohalt Euroopa Liit ja tema liikmesriigid ei saa sulgeda silmi selliste asjade eest ja me peaksime silmas pidama ka Venemaa Föderatsiooni poolt võetud rahvusvahelisi kohustuseid. kallid kolleegid, ma kutsun teid üles toetama muudatusettepanekut kakskümmend viis, mis kutsub üles äh, sanktsioneerima kakskümmend viite Venemaa ametnikku kuni Sergei Magnitski juhtumi korralik uurimine ei ole lõpule viidud. tänan teid tänan, härra Protasitš. suur tänu, president. inimõiguste alakomisjoni liikmena tahaksin ma õnnitleda proua Andrikienet suurepärase raporti puhul, kuid äh, Valgevene koostöö delegatsiooni juhina tahan ma öelda, et mul on hea meel, et sellest tehakse viide ka olukorrale nimetatud riigis, eriti arvestades seda, et Vene, Valgevenes piiratakse ühenduste õigusi, et on probleeme ähm, etniliste vähemustega ja nende esindavate ühendustega. mul on hea meel, et viidatakse ka interneti juurdepääsupiirangutele, mille kohta Valgevene on kahetsusväärne näide. ma loodan äh, Lady Ashtonile ja temapoolsele toetusele äh, inimõigus, inimõiguste alase dialoogi edasiviimisel Valgevenega ning eriti nende survestamisel Eh, kes, eh, kelle sooviks on ajakirjandusvabandust piirata. ja viimasena proua Haudala eh, um, president ma tahaksin tõstatada küsimuse mille on juba tõstatanud mitmed kolleegid ja see puudutab kristlaste õiguste allasurumist ja järjepidevuse huvides ma soovin et kolleegid mõistaksid, et ka teiste äh, religioonide esindajate õigusi sur-, surutakse. väga sageli öeldakse, et me oleme ühepoolsed erapoolikud ja ma usun, et kui me räägime meie usaldusväärsuse ja koherentsuse räägime, siis Euroopa Liidu välispoliitikas tuleks vältida topeltstandardeid ja ma loodan, et ka Euroopa Parlament peab sellest põhimõttest kinni ja ma pöörduksin nüüd parunes äh, Ashtoni poole, kas te kavatsete vastata paljudele küsimustele, mis on esitatud seoses äh, uute inimõiguste alaste struktuuridega, äh, mis käivituvad lähinädalatel? suur tänu. ja nüüd saab sõna asepresident Ashton. aitäh, proua president ning suur aitäh ka kõigi nende sõnavõttude eest siin debatis, need on olnud äärmiselt kasulikud. mina olen hetkel nõukogu poolel, enne olin komisjoni äh, poole peal, ma liigun nende kahe poole vahel ning me kontrollime seda, nii et äh, oleks kindel, et ma liigun ühelt poolelt teisele. nii et te peate lihtsalt ise üles leidma, kummal pool ma parasjagu olen. soovin tõesti tänada proua Andrik Jeenet tema poolt tehtud töö eest ning õnnitleda tema, teda selle raporti eest, mis on olnud äärmiselt kasulik. kui tohin, siis vastan äh, kolmes grupis küsimustele. kõigepealt äh, küsimused, mille tõstatas proua Haudala kõige lõpus ja mida on maininud ka rida teisi kolleege alustuseks äh, tahaksin väljendada ennast täiesti selgest. mina räägin siin süvalaiendamisest, sest ma olen äh, näinud äh, tihtipeale, kuidas inimõigused äh, lükatakse nagu nurka, tegeletakse nendega nagu järelmõttega. ja äh, niimoodi ei ole sellest mitte mingisugust kasu. Äh, ma ei ürita väita, et Euroopa Liit on varem niimoodi käitunud, ma lihtsalt tahan kindlustada, et sellised asjad enam juhtuda ei saaks äh, kui me struktuuri oleme täpselt lõplikult paika saanud, siis te näete, et inimõigused on seal struktuuris täielikult tunnustatud ning me kindlustame selle, et meil on olemas seal ka see ekspertiis selles struktuuris, mida kolleegid siin on taodelnud. aga ma ei taha, et see istuks nurgas, ma arvan, et ma tahan, et see oleks osa kõigest, äh, mida me teeme, et see oleks selline hõbedane joon, mis äh, läbib äh, kõik meie osad, mis on tugev, mis särab ja mis on ka kõigi jaoks näha. seda tahan saavutada oma ametiajal ning ma olen täiesti pühendunud selle saavutamisele. see võtab aega, ja on asju, mida me ei saa teha nii hästi, kui ma tahaksin, aga me kindlasti teeme endast parima. minu jaoks on aga oluline, et see parlament mõistaks, mida ma teha tahan ja ma tahan kindlustada, et see on kõigi vastutuses, jah, seda peaks jälgima, meil on vaja ekspertiisi, aga see ei sõltu mitte ainult paarist inimesest äh, EAS-is, see on kõigi vastutus. seda esiteks. teine asi, mida tahan öelda, te näete neid struktuure päris varsti, see on seal olemas, te kõik näete seda, see on osa sellest, mida me tegema hakkame. töörühma juhtide osas teeme ettepanekud ametisse määramiste kohta, mina määran ametisse selle töörühma juhi, kes vastutab inimõiguste eest ja siis nemad saavad jätkata äh, sealt selle kohta, kas äh, äh, see peaks olema pealinnades, kus on inimesed kohapeal või see peaks siis põhinema Brüsselis ja nüüd lõpetuseks struktuuride kohta, me oleme alustanud juba uute delegatsioonijuhtide koolitusprogrammi, üks sessioon puudutas ka inimõigusi, nad teavad väga hästi, millised on nende vastutused ja millised on mei-, minu ja teie ootused neile. nii et palun nõustuge sellega, et see on selle struktuuri südames ja ma üritan sellest teha kõigi vastutuse. teine punkt puudutas nende küsimuste ulatust ja ma saan aru äh, sellest, mida ütles rida inimesi äh, usu kohta, see, ma saan aru, et see on oluline küsimus, see oli ka osaks äh, meie diskussioonidest Välisasjade Nõukogus sel nädalal. kolleegid mainisid vajadust tegeleda naiste, laste äh, äh, seksuaalsete vähemustega ja nii edasi, ma äh, saan, usun sellesse, et kõikide riikide, kõikide inimeste puhul on oluline põhi äh, inimõiguste kaitse, selleks et need reeglid ja õigused teile kehtiksid, peate te olema ainult inimene ja peate olema seal. ja niimoodi me läheneme ka sellele välisteenistuses, need õigused kuuluvad kõigile. kolmas asi, mida tahtsin äh, öelda, on see, et mõned asjad juba hakkavad toimuma, kus me oma osa, oma rolli mängime ja see puudutab just meie rahvusvahelist tööd. rahvusvaheline kriminaalkohus nägi see aasta, et neli riiki tunnustasid ja ratifitseerisid statuudi. meie mängime siin oma rolli, mina kirjutasin isiklikult kõigi nende riikide ministritele, kes ei ole seda veel ratifitseerinud ja palusin seda teha. Need on riigid, kes on vastanud otse meile ja on selle ratifitseerinud ja ÜRO äh, Üldassamblee komitees äh, on, oleme samuti tegutsenud selleks, et saavutada moratoorium surmanuhtlusele, ma arvan, et see on samuti oluline osa sellest, mida me teeme, see on äh, see, kuidas me peaksime edasi liikuma me tegevus peaks põhinema sellel, ehk siis kolm valdkonda, esiteks kindlustame, et struktuurid ja inimesed teavad ja mõistavad seda tööd, mida nad peavad tegema, teiseks kindlustame, et, et see kehtib kõikidele, see töö, mis me teeme inimõiguste kallal ja kolmandaks moodused, kuidas me saame siin midagi korda saata. ja lõpetuseks rohkem kui midagi muud peame me asjade ülevaatamisel leidma praktilisi innovaatilisi mooduseid, kuidas oma sõnum edastada. tahan, et me oleksime loomingulised, töötades inimestega koha peal erinevates riikides, kus me kohtame inimõiguste kaitsjaid ja tahan kindlustada, kuhu iganes ma lähen, et me innovatiivselt ja loominguliselt leiame ka uusi mooduseid, kuidas need inimõiguste küsimused tõstatada Äh, see jah, meie te-, võtame siin seisukohti, esitame oma arvamusi liikmesriikidele, mina esitan seda, institutsioonid esitavad seda, me peame leidma aga mooduseid, kuidas teha nii palju kui võimalik selleks, et vastata nendele muredele, mis on inimestel, organisatsioonidel, meil peab olema kollektiivne tahe tõesti midagi korda saata, aitäh! aitäh, proua Ashton! ja nüüd lõpetuseks annan sõna äh, raportöörile proua Andrik Jännele kaheks minutiks aitäh, proua president, esiteks äh, mulle öeldi, et äh, ingliskeelne tõlge minu kõnest ei olnud täpne ja ma tõesti vabandan selle eest. nii et koheselt pärast seda diskussiooni tõlgin ma oma kõne ise inglise keelde ja saadan selle kõikidele kolleegidele, kes seda soovivad ning ka kõrgele esindajale. teiseks äh, sooviksin tänada kõiki kolleege, kes tänases debatis osalesid selle eest, et nad äh, andsid oma positiivsed hinnangud ning samuti ka nende kriitiliste märkuste eest. kolleegid äh, Obermeier ja Poreba, kes rääkisid kristlikest vähenemust, vähemustest äh, erinevates riikides, öeldes, et selle küsimusega raport ei tegele, siin tahaksin nende tähelepanu pöörata lõikele sada kakskümmend kuus ning ka mõnedele teistele punktidele. meil on terve peatükk, mis puudutab usuvabadust ning kristlikud vähemused on ka mõnes konkreetses, konkreetses lõikes ära toodud. lõpetuseks eh, tahaksin kinnitada parandus Ashtonile, et Euroopa Parlament eh, jätkuvalt tihedalt jälgib Euroopa välisteenistuse tööd ning eh, kritiseerib tegevusetust või seda, kui tegevus on inimõiguste valdkonnas olnud ebatõhus tänavuse aasta raportis ütleme me selgelt, et meid ei rahulda asjaolu, et Euroopa Liidul ei ole endiselt selgeid äh, eesmärke paigas selleks, äh, et hinnata, kas äh, inimõiguste valdkonnas tegudel on ka mingisuguseid tulemusi. kritiseerime ka seda, kui vähe on edu saavutatud inimõiguste dialoogis ja konsulteerimistes. Baroness Ashton, Euroopa Parlament on tegutsenud pika, pikalt ja sügavuti selleks, et saavutada äh, ühiseid arvamusi inimõiguste küsimuse koha pealt. see näitab seda, et Euroopa Parlament ühiselt kaitseb äh, demokraatiat ning inimõigusi maailmas, see näitab ka seda, et päevad, kui Euroopa Parlament lihtsalt äh, aplodeeris komisjonile ja nõukogule, et need päevad on möödas, Euroopa Parlament on nüüd tõsine tegija inimõiguste valdkonnas ning eh, kõik eh, tegijad, kes selles valdkonnas tegutsevad, peavad sellega teadmiseks võtma. suur aitäh nendele, kes olid osaks sellest debatist. Merci, madame eh, Andrik. suur aitäh, proua Andrik Jääne ja arutelu on lõppenud ja hääletame selle raporti üle homme keskpäeval. üks lühikene info teile Prantsuse